kallid kolleegid, võtke kohad sisse. jätkame töödega. meie päevakord on nüüd natukene teistsugune. täna hommikul jäi meil aega väheks ja sellepärast ei saanud me rääkida Claire Moody raportist mis puudutab valitsusväliste organisatsioonide Euroopa Liidu eelarvest rahastamisega seotud eelarve kontrolli ja proua Moody oli nõus sellega, et ta täna pärastlõunal istungi lõpus tutvustab meile äh, seda oma raportit, aga nüüd ma annaksin sõna äh, Jens Kaierile, kes räägib tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirjadest. suur tänu, härra esimees. see ülesanne, mis mulle anti, tähendas seda, et ma pidin keskenduma siis äh, eelarve valdkonnale EASA, Euroopa Tsiviillennundusameti tegevusele, ehk siia äh, üritasin siis äh, täita oma ülesannet. EASA uued ühiskirjad on otseselt seotud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta öö, äh, otsusega, et EASA tegevus oleks tõhusam. Euroopa Lennundusohutusameti äh, eelarve näeb põhimõtteliselt välja selline, et äh, suur osa sellest öö, tuleb Euroopa lennutööstuse poolt maksavatest tasudest, sertifitseerimine, teenuselepingud, ja väiksem osa eelarvest äh, tuleb siis Euroopa Liidu eelarvest ja üsna väike osa siis kolmandate riikide poolsetest panustest. see tähendab seda, et äh, Euroopa Lennundusohutusameti EASA puhul on tegemist äh, paralleel, kahesuguse eelarvega, see ei tähenda muidugi seda, et ei ole võimalik kärpeid teha, kui me vaatame äh, eelarvet üldisemal tasandil. selle ma pakun ka välja. tähendaks see ka otseselt haldusstruktuuride lihtsustamist ja see viiks ka selleni, et minu meelest tuleb selgelt lahku lüüa need ülesanded, mida peaks finantseerima tööstus ja, ja mis on siis äh, finantseeritavad ähm, avaliku sektori eelarvest. aga väga lihtne neid kahte asju pole eristada omavahel. näiteks, kuidas peaks, äh, kuidas kujuneb EASA personalijuhi Äh, palk näiteks. Ähm, osa äh, eelarvest, äh, eelarvevahenditest tuleb siis lennundussektoris sertifitseerimise läbi ja teised ülesanded on EASA-l konkreetselt avalikkuse huve teenivad ehk kogu kontoritöö ja nii edasi, väga raske on seega öelda, et üks või teine ametikoht on rahastatud sellest või teisest eelarveallikast see tähendab seda, et äh, hinnangud antakse ainult äh, sellele, milline on sissetulek äh, lõivudest, aga ei ole väga selge see, kui palju see täpselt olema saab sendi pealt. aga ma arvan, et see ei ole ka määrava tähtsusega. ma kohtusin ka Euroopa lennundussektori esindajatega oma töö kontekstis ja nende sõnum oli selge, härra Kaier, Euroopa lennundussektori jaoks ei ole otsustava tähtsusega mitte lõivude määr, vaid see, kui kiiresti teenused nende jaoks avanevad, kui kiired need teenused on, sest see otsustab otseselt, kui eh, konkurentsivõimelised nad on. ja ma arvan, et me leia-, et eh, me peaksime EASA-le andma võimaluse mitte lihtsalt vee peale jääda, vaid et nendel oleks võimalus saata personali ka sinna, kus seda on vaja, vaid ähm, ja väldida siis seda, et äh, et nad peaksid nüüd selgelt näitama, et üks või teine ametikoht on rahastatud kas eravahenditest või siis Euroopa Liidu eelarvevahenditega meie jaoks peab olema oluline tõhusus, see, kui kiiresti EASA teenuseid pakub äh, lennundussektorile, seda peaks kiirendama, seda protsessi. ja ma arvan, et üldeelarves peaksime me leidma võimaluse seda struktuuri, praegu struktuuri natukene parandada täna on äh, personal lahku löödud, on need töötajad, kes töötavad teestuse jaoks ja, ja töötajad, kes siis äh, avalikkuse huvides, äh, kuid see ei tähenda seda, et komisjon ei oleks tervele äh, agentuurile viieprotsendilist personalikärpekohustust peale pannud ja praegu ausalt öeldes leian ma, et sellise ülesehituse puhul oleks selline eesmärk küll väga õig-, õiglane. sest need äh, inimesed, keda rahastatakse siis tööstusest tulevate vahenditega, ei peaks minema selle personalikvoodi alla sest et need teenused, mis nad pakuvad, selle eest äh, maksavad ju sektori esindajad ise, sektori ettevõtted ja, ja teenivad ka nende huve ja ma arvan, et selles mõttes ei tohiks eelarvet muuta. EASA üks äh, olulisemaid ühendusi ju on äh, teenuse pakkumine lendussektorile. me tahame ka suuremat paindlikkust ettevõtte struktuuri ja üks punkt, mis mul veel on südamel ja mis on suhteliselt äärmiselt äh, ebamugav teema Saksa kodaniku jaoks, nimelt äh, lennundusohut-, lennundusohutusametil ei ole nimelt jätkuvalt lepingut äh, peakorteri küsimuses Saksamaa Föderatsiooniga. see on sarnane sellele, mis toimub Frontexi ja Poolaga praegu. aga asi on selles, et EASO on palju vanem kui Frontex ja seega on see olukord veelgi kehvem minu meelest ja seega ma olen oma arvamuses ka väga selgelt öelnud, et me eeldame, et peakorteri vahelised äh, läbirääkimised äh, Saksamaaga äh, lähitulevikus lõpetatakse. suur tänu, härra raportöör, suur tänu härra Kaierile ja tõesti julgustame siis Saksamaa Föderaalvabariiki alla kirjutama selle peakorteri lepingu, härra Sarvamaa. suur tänu, härra esimees. võtan praegu siin sõna Rahvapartei variraportöörina selles küsimuses, aga ka isiklikke seisukohti tahaksin rõhutada. ma arvan, et me peaksime arvestama eelarve koostamise puhul eh, ennekõike seda, et erinevatel ametitel ja agentuuridel on väga erinevad rollid ja ülesanded. Nende vastutus on eh, väga erinev. see on eh, alguspunktiks minu analüüsile. kui me nüüd oma muudatusettepanekutega võtaksime sellise suuna, et sada protsenti vahenditest peaks tulema erasektorist lõivude pealt, siis äh, minu meelest kerkib paar küsimust. kõigepealt, kuidas me üldse kujutame ette et äh, erasektori vahenditega makstakse avaliku sektori teenuste eest äh,. Euroopa Lennundusohutusametil, EASA-l on väga palju erinevaid äh, ülesandeid ja üks nendest on äärmiselt äh, oluline, nimelt ohutus sellega ei tegelejaid äh, tegele ka tulevikus erasektor ja seda ei saaks ka rahastada eralõivudest. ja need oleksid need küsimused, mis äh, on olulised, kui me räägime äh, sellest, kuidas ümber kujundada EASA eelarve, see tekitaks kaose, kui me praegusest väga ettevaatlikust ettevaatlikult koostatud äh, tasakaalus olevast mudelist äh, läheksime üle sajaprotsendilisele erasektori rahastatusele ja järgmine punkt, millest ma tahtsin rääkida, millest on palju kuulda olnud, eriti eelarve kontrolli komisjonis, kus ka olen liige, nimelt huvide konflikt ja sellega seonduv. mitte keegi ei ole seda teemat praegu tõstatanud. no teen seda mina, siis äh, meie fraktsioon ja veel üks teema, VKE-d. komisjoni ettepanekus on ka sellega arvestatud ja kui me nüüd äh, hakkaksime komisjoni ettepanekut muutma, siis me peame olema küll kindlad, et me ei tekita järjekordselt uut kaost VKE-de halduskoormat arvestades. ja kui lubate, siis ma teeksin veel ühe märkuse. kui me küsiksime nüüd selle ameti käest endalt, et mis nemad arvavad, siis nemad ütlevad, et sellest ei oleks mitte mingisugust kasu, see ei teeks isegi arvepidamist lihtsamiseks, nii et härra Kaier, mul on väga kahju, aga ma ei näe, mis on kogu selle asja mõte et läheksime üle teistsugusele süsteemile, mis oleks ju traagiliselt äh, erinev sellest, mis on praegu leitud lahendus. aitäh! suur tänu! tundub, et rohkem sõnasoovijaid ei ole, aga siiski proua Hoolmeier. härra esimees, kolleeg Kaier see on väga äh, hästi koostatud ja põhjalikult koostatud arvamus, aga ma natukene tunnen äh, muret, et kogu see mudel, kuidas me suhtume agentuuridesse ja ametitesse, kui me siin muudatusi toome, siis tekivad raskused. kui ma vaatan, kuidas agentuurid toimivad, Eurojust või Europol näiteks, siis äh, seal ei saa me ju rääkida äh, üldsegi lõivutuludest, Ehm, need on julgeoleku ja ohutuse küsimused ja seal me ei saa üldse rääkida sellest, et et me seda ei rahastaks Euroopa Liidu eelarvest, jah. EASA puhul on äh, olukord teistsugune ja oluline on kiirus, aga tegelikult ehm, me peame mõtlema ka sellele, et me ei teeniks mitte ainult suurettevõtete huve, on terve rida äh, väikeettevõtteid, kes äh, kallimaid lööve ei suudaks lihtsalt välja kanda ja see ohustaks VKE-de situatsiooni, kui me läheksime üle sajaprotsendiliselt erarahastusele. Neid on terve rida, nagu ma ütlesin, neid ettevõtteid selles sektoris äh, Euroopas ei lenda ringi mitte ainult Airbus ja Boeing, äh, keda, kellele antakse välja sertifikaate, vaid ka väga palju väikeseid ettevõtteid ja minu mure oleks, et kui me läheksime üle täies mahus äh, lõivudepõhisele eelarvestamisele, siis äh, võib tekkida nendel raskusi nende lõivude maksmisega ja üks asi on Lennuohutusameti puhul väga oluline, on see, et nad peavad olema täiesti sõltumatud äh, lennundussektorist eriti julgeoleku ja ohutu, vabandust, ohutuse küsimustes me peame tegutsema täiesti ettevõtetest erinevalt, nad võivad küll oma arvamust avaldada, ettevõtted, aga peab olema tagatud äh, selle ettevõtte sõltumatus ehk kõik need valdkonnad, mis puudutavad ohutust ja julgeolekut, need teenused ja see tegevus ei peaks olema ettevõtete poolt rahastatud, näiteks politseiametite puhul on ju samamoodi nii, me ei saa ohutust ju lihtsalt osta ja, ja vastupidi, võib ju tekkida olukord, et ei, sellises olukorras ei astuta samme, mida tuleks astuda, kuivõrd ettevõtted, kes seda tegevust rahastavad, seda, sellest huvitatud ei ole. nii et võivad tekkida tõesti väga teravad huvide konfliktid. ma arvan, et Lennundusohutusametis on eh, seega valdkonnad, mis peavad olema täiesti Euroopa eelarvest eh, rahastatud ja peavad olema täiesti lahku löödud eh, nendest lõivudest, mille EASA sisse kasseerib ja veel üks märkus äh, selles kontekstis. Neid lõive ei tohiks kasutada selleks, et katta auke avalikust sektorist tulevatest vahenditest, need on väga, neid tuleb ähm, konkreetselt äh, kasutada ühe või teise tegevuse rahastamiseks, näiteks sertifitseerimise rahastamiseks. näiteks äh, Äh, Saksamaa, Prantsusmaa või äh, tavaõiguse kohaselt äh, Suurbritannias on keelatud see, et lõivudest saavad varjatud maksud ja et neid kasutatakse hoopis millekski muuks, kui neid on ette nähtud, on täiesti selgelt keelatud selline asi ja see ei ole juriidiliselt üldse lubatud nii et ma arvan, et me peaksime selle teema ettevaatlikult läbi vaatama, et mida oleks võimalik üldse ette võtta et ka juriidiliselt äh, ei äh, seaks me ennast ohtu ja võib-olla ka sisulises pooles maandaksime riske näiteks äh, ohutuse puhul, no vaadake seda viimast juhtumit Egypt Airiga, kui seal tõesti tualetis oli pomm, mis plahvatas ja ohvrite laipade pealt on võimalik seda ka tuvastada, siis on küll see küsimus Lennundusohutusametile, kuidas me tulevikus lahendame sellised küsimused, näiteks nagu lennumasinate varustamine ja nii edasi, tegemist on juba teise pommiga viimasel ajal, mis on paigutatud ühte lennukisse läbi ilmselt erafirmade, kellel on juurdepääs lennukitele, kes varustavad lennukeid, ma ei tea, jookidega või ähm, tualetivarustusega või mis sillega, milles, millega iganes ja need on asjad, mida tuleb rahastada Euroopa Liidu eelarvest ja kindlasti mitte lõivude põhiselt no ma paluksin, et me sisuliselt nendest asjadest räägiksime äh, omavahel, et me jõuaksime optimaalse lähenemise, lähenemiseni, aga suur tänu selle eest, et olete olnud nii koostööaldis. suur aitäh. Benedita Silva ka palun. suur aitäh, härra esimees, variraportöörina äh, Euroopa Ühinenud Vasakpoolsete nimel tahaksin anda ka meie arvamuse tsiviillennunduses on tegemist äh, areneva sektoriga, tippsektoriga ning äh, kogu sektori tegevus muutub üha keerukamaks. meil on erinevaid väljakutseid siin ja me peaksime olema võimalikult äh, sidusad ning tõhusad. seda kõike muidugi ei tohiks teha, jättes tähelepanuta keskkonna või turvalisuse Euroopa määrus peab olema selgesõnaline. tõepoolest on tekkinud uusi võimalusi selle sektori äh, kaasamisega, aga meie seadusandlus peab neis küsimustes olema väga selge ametil peaks olema rohkem kaalu, sellepärast et äh, arenevad üha enam riikidevahelised äh, tegevused. Euroopa Liidust võiks saada miinimumnormide tagaja äh, selle sektori jaoks julgeoleku turvalisuse valdkonnas. nüüd, mis puudutab eelarvelisi kohandusi, siis see on just see punkt, kus meie sekkume eelarvekomisjonina ja ma arvan, et tegelikult tsiviillennundus just nimelt peakski olema see sektor, mis tasub äh, läbi maksude ning tasude äh, tekivad kulud. Äh, selline panustamine ei peaks sõltuma turu kõikumisest, me peame arvestama kogu sektori enda arenguga me oleme välja pakkunud oma finantseerimissüsteemi muudatusettepanekus. sektori enda panus peaks olema näiteks mingi protsent nende käibest ning selle alusel siis arvutatakse välja lõplik maksumus, võttes arvesse ka innovatsiooni, keskkonnasõbralikkust, innovatilisust, julgeolekuküsimusi keskkonnanõuetest kinnipidamisest, teenuste pakkumisest, nii edasi, need on kõik need faktorid, mis siis mõjutaksid lõplikku äh, kalkulatsiooni. suur aitäh, proua Calvino, kas äh, teil on midagi lisada, komisjon, kas soovite? no Elle le souhaite pas. ei, komisjon ei soovi sõna siiski suur aitäh. tahaksin jah reageerida mõningatele tõstatatud äh, küsimustele. praegune rahastussüsteem, mis on äh, hübriidne ja vahendid vastavad äh, siis ameti poolt pakutud teenustele sellel mudelil on äh, oma teatud äh, taust, äh, raskusi ei ole olnud. ja mis puudutab mõtet liikuda edasi sektori enda poolt rahastamisele, mitmed sõnavõtjad ka toonitasid sellega kaasnevaid riske me peame suutma luua õige tasakaalu, tagama ühest küljest ameti sõltumatuse, äh, võttes arvesse ka selle ameti üldisemaid funktsioone, ka avaliku sektori teenistuses ning ka muid aspekte ja tööstuslikke aspekte eelkõige. kui amet oleks täiel määral äh, rahastatud tööstuse maksudest, siis võib äh, tekkida huvidega probleeme ning see võib jällegi segada ameti enda tegevust. siinkohal ei tohiks samuti silmist lasta äh, nende ametite eeskuju, mida rahastavad ju mm, sektorid ise ning sellega on kaasnenud ka suur ülejääk ning äh, haldusnõukogu, äh, kus on esindatud liikmesriigid äh, ning kogu kontroll tegelikult on olnud natukene eemal, kaugemal, ülejääk ei ole olnud võimalik õigustada ja põhimõtteliselt tähendab see seda, et võib-olla siis nõuti suuremat panustamist sektorilt, kui tegelikult vaja oleks läinud. tahaksin samuti juhtida tähelepanu sellele, et institutsioonide vahelises töörühmas, ametite küsimustes oleme me plaaninud oktoobri koosolekul vaadata, millised võiksid olla rahastamisviisid ja muud rahastamisvõimalused peale Euroopa Liidu eelarve. ning siinkohal siis võiksime ka käsitleda neid küsimusi, mida äh, mainis äh, härra Kaia ning me saaksime selle põhjal välja töötada pikaajalise äh, strateegia, mis võiks siis äh, sobida kõikidele ametitele, mis pakuvad teenuseid ka tööstussektoritele. aitäh! jah, ma usun, et võib äh, kokkuvõtteks ütelda, et tõesti, ametite eesmärgiks ei ole tulu teenida ja ülejääki tekitada, vaid ameteid ikkagi rahastatakse vastavalt sellele, äh, kui palju lähevad nende poolt pakutud teenused maksma. kui ma ka õigesti aru sain, mis juhtus selle ühe ametiga, kus ülejääk tekkis, siis liikmesriikide võimud kartsid konkurentsi, võttes arvesse liikmesriikide ametite poolt äh, nõutud tasusid ning seega selleks, et mitte äh, Äh, kuidagi ohtu seada liikmesriikide endi ettevõtteid, siis äh, tõsteti äh, tasusid selle ameti rahastamiseks. muidugi tuleb vaadata, kas sellisel juhul riigiametitel veel on mõtet, võttes arvesse, et Euroopa amet on olemas, aga nüüd palun kolleeg. Ähm, aitäh, aitäh nende sõnavõttude eest, ma möönan, et olen juba päris tükk aega kandnud endaga mõtet. no võib-olla ma liialdan natuke mõtet, mille kohaselt tuleks võimalikult palju ameteid täielikult finantseerida. meil on institutsioonide vaheline ametite töörühm, kus me oleme selle üle järgi mõelnud nii et äh, ma, selles mõttes ei ole vaja mind arvata, et mina olen ainuüksi selle mõtte taga. aga ja olen valmis selle küsimusega veel edasi töötama, selleks et äh, ettepaneku formuleering oleks võimalikult selge. minu huvides ei ole EASA raportöörina Äh, saavutada olukord, kus EASA-t finantseeritakse sada protsenti lõivupõhiselt. kolleegid rääkisid juba, juba julgeolekukaalutlustest ja ma jagan neid täiesti, kolleegidel on tuline õigus, seda peab rõhutama. ning äh, kui ning samuti peaks veel kord rõhutama, et, et see peaks tekstis ka kajastuma, see kaalutlus, julgeolekukaalutlus ning äh, olen valmis mitte variraportööride, vaid tegelikult igaühega, kes soovib selles osas kaasa lüüa, seda teksti üle vaatama. seoses nüüd selge eristusega lõivupõhise rahastamise ja avaliku sektori äh, eelarvest rahastamise vahel e, ning lõivudega, e, mida no, tuleks nõuda ettevõtjatelt ja proua Holmeril on õigus oma märkustes. et me ei peaks, siin on väga raske mõõta seda konkreetset äh, osa, et kui palju need äh, teenused maksma lähevad ettevõtjatele osutatavad teenused. et kõik see on hinnanguline ja kui palju me kaotaksime siis, kui me läheksime teistsuguse rahastamissüsteemi juurde, kus ja, ja sisuliselt hoiaksime selle topeltarvestuse pealt raha kokku. et julgeolekukaalutlustest on kolleegid juba rääkisid, ma olen täiesti päri nendega. nii et lõppkokkuvõttes tegelikult peaks valdav osa ja osa kuludest ikkagi langema avaliku sektori kanda. ning äh, see lõivutase peaks olema väike ja see välistaks vajaduse nõuda liiga suurt lõivu VKE-delt. sest valdkond, milles EASA osutab avalikke teenuseid, julgeolekuvaldkond näiteks see peaks endiselt saama oma raha avalikust sektorist. aitäh. probleem on siin eh, selle kurikuulsa kohustusega viis protsenti kärpida personali. no haldusaparaat tervikuna, aga kui me räägime nüüd ametist, mis osutab teenuseid et me, me peaksime siin ikkagi eristama asju, et lennunduses ja tsiviillennunduses ning samuti ka mitmesuguste kontrollametkondade juures, finantsinspektsioonid, samuti kindlustusinspektsioonid, taolistes olukordades ei üllata ilmselt kedagi, et nõutakse nende teenuste rahastamist lõivupõhiselt aga samas peab olema tagatud selge autonoomia, et ei tekiks mingit huvide konflikti ettevõtjate, kes soovivad mingit sertifitseerimist ja sertifitseeriva asutuse vahel. et härra Kaia, te loomulikult annate endale sellest aru, selles ei ole küsimust, kakskümmend seitse mai kell kümme on muudatusettepanekute esitamise lõpptähtaeg, kolmekümnendal juunil võetakse see raport vastu ning üritame härra Gaieri vabandust, kahekümne kolmandal võetakse vastu ning üritame siis kahekümne seitsmendaks lõpetada. septembris kaks tuhat kuusteist tuleb siis lõplik redaktsioon ning, ning täiskogule jõuab asi ka sügisel. aitäh, härra Kaer! ning nüüd jõuame vahearuandeni. annan sõna meie kaasraportöörile, kaasraportööridele, ma ei tea, kes esimesena sõna soovib, kas äh, proua Toma või härra Albrist. proua, palun. aitäh, alustan tänusõnadega kõigepealt teile, et te olite nõus lükkama edasi ja muide, see oli väga keeruline, ütleb esimees. Eh, mulle ei meeldi niisugused asjad, aga et kui kutsutakse üles mitte midagi tegema kuni kahekümne kolmanda juunini, sest see tekitab ju olukorra, kus liikmesriikide huvid seatakse Euroopa Liidu institutsioonide toimimisest kõrgemale. loomulikult ma annan endale aru, ütleb kõneleja, et, et see oli teile väga keeruline ja see oli ka mulle väga keeruline. ning eh, samas jättes kõrvale asjaolu, et me sain vastu tulla teatud kolleegidele, Briti kolleegidele, eh, ütlesin ma endale, et kui me hääletame finants, mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamise küsimust neli päeva pärast Briti referendumit, siis see annab eh, nimetatud hääletusele erilise tähtsuse, mis on tegelikult päris positiivne sest et tõenäoliselt on pärast härra Kairi raporti hääletust üks esimesi hääletusi meil komisjonis. ja see toob selgelt esile meie vastutuse. esimees ütleb, kui te oleksite Briti kodanik, siis te ütleksite, et et ei tea, kas nad peidavad midagi meie eest. ei, raport on ju avalik. seda arutatakse, aga see on ajalik ja aitäh ning äh, tahan tänada samuti kõiki kolleege ja fraktsioone, kes esitasid kokku kolmsada viiskümmend üheksa muudatusettepanekut, millega me oleme tööd alustanud, aga praegu tõenäoliselt on põhjust kuulata kolleege, kes äh, neid esitavad ja kaitsevad kui ka sisuliselt enamus neid ettepanekuid on raportööriga, raportööri mõtetega samasuunalised ja see on väga positiivne, sest ennustab äh, raportile edu. nii et aitäh kõigile, kes need ettepanekud esitasid, meil seisab ees loomulikult töö kompromissettepanekutega, aga see lõppkokkuvõttes ainult rikastab meie raportit. tahaksin täpsustada, et loomulikult kui kolleeg Jan Olbist nõustub, et raportöörid ei saa siiski kõiki muudatusettepanekuid lõimida teksti, sellepärast et mõned nendest ei jää raporti sisulisse käsitlusalasse. nii et näiteks kõik, mis puudutab EKON komisjoni pädevusala makroökonoomikat ja Eurotsooni näiteks, on asi, millele ma seal, mida ma siin silmas pean ning äh, sam-, samuti äh, mitmesugused tingimused, mis on seotud makroökonoomikaga ja teiste komisjonide pädevusalad, näiteks on paljud muudatusettepanekud esitatud äh, seoses ühise põllumajanduspoliitikaga ja ma kolleegidele, kes need esitasid, võin ma öelda, et et äh, sel, nende teemadega on põhjust äh, tegeleda ilmselt aastal kaks tuhat seitseteist, aga, aga praegu meie raporti raames mitte, sest praegu me räägime mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamisest. ning juba on räägitud äh, õiguslikest alustest, mis käsitleb üksnes ühtekuuluvuspoliitikat ning kõigest sellest lähtuvalt me ei saa äh, arvestada muudatusettepanekuid, mis jäävad sellest sisulisest ähm, käsitlusalast välja. muus osas härra Olbrichtiga oleme üritanud või üritame olla võimalikult avatud, lisan aga, et äh, nagu juba öeldud, ei saa me toetada muudatusettepanekuid, Eh, mis taotlevad Euroopa Liidu kaotamist. et siis eh, ettepanekud, mis sisuliselt eh, soovivad vähendada, piirata, kärpida Euroopa Liidu poliitikat, need raportööride toetust ei saa, aga muus osas, nagu ütlesin, üritame olla võimalikult avatud. võimalikult konsensust otsivad ning parandada meie teksti ning üritada saada võimalikult suur eelarvekomisjoni liikmete toetus ning parlamendi toetus, et kahekümne seitsmendaks äh, juuniks oleks võimalik tõesti see dokument hääletusele panna, neli päeva pärast Briti referendumit. mis äh, tõenäoliselt või võib-olla saab olema esimene kivi uues müüris, mida laduma hakatakse. härra Olbist, ütleb esimees. tahtsin omalt poolt lisada, et äh, praegu on meil kolmsada viiskümmend kaheksa muudatusettepanekut, aga üksnes kaks komisjonide arvamust laekunud, me ootame teiste komisjonide arvamusi ning äh, töötame muudatusettepanekutega ja üritame formuleerida võimalikud kompromissid. usun, et praegu on pigem meie komisjoni eh, liikmete kõneaeg, me ei peaks hakkama kordama seda, mida me, mida siin juba räägitud on, aga olen päri proua Tomaga, selles mõttes, et arutelu eelarve üle praegu eh, sisuliselt peegeldab arutelu Euroopa Liidu üle. see ei ole teht-, puhtalt tehnilise plaani arutelu. Eh, algselt oli see niimoodi kavandatud, aga praegu on see muutunud poliitiliseks aruteluks nii et meie arutelus ja hääletuses loomulikult kajastub selgelt see lõhe ja vastuolu ühelt poolt liikmete vahel, kes toetavad Euroopa Liitu ja loomulikult siin saab nüansse arutada ja teiselt poolt siis liikmete vahel, kes, kes ei toeta tugevamat Euroopat. ning loomulikult tuleb siin hääletada nii et praegu siseneme poliitilise debati faasi ja lõpetuseks võiks öelda, et esimene samm toimub selles, selles arutelus ja pärast tulevad teiste komisjonide arvamused, aga me ei tohiks olla passiivsed. Äh, tulevad Euroopa Komisjoni arv-, tuleb Euroopa Komisjoni arvamus. me peame välja näitama, et me oleme valmis aktiivselt osalema selles protsessis algusest lõpuni nii et äh, see on oluline ja eriti oluline poliitilises plaanis pärast referendumit, mille tulemust me ootame siis positiivsena ja see oleks Euroopale väga hea. esimees, aitäh, härra Olbrist! enne kui annan sõna variraportööridele ja tänan meie kahte kaasraportööri proua Toma ütles, et on teatud muudatusettepanekud, mis on raportööride hinnangul vastuvõetavad ja samas on muudatusettepanekuid, mis ei ole vastuvõetavad. sellepärast, et nad seavad küsimuse alla ühise põllumajanduspoliitika või räägivad ühisest põllumajanduspoliitikast samas, kui seda raportis ei käsitleta, või siis eh, seavad küsimuse alla Euroopa Liidu kui sellise Te rääkisite muudatusettepanekute arvust kolmsada viiskümmend kaheksa ja kui palju on siis neid, mis võiks olla vastuvõetavad ja kompromissides kajastuda ja kui palju on neid, mis teie hinnangul on vastuvõetamatud? ma usun, et enamus puudutavad tegelikult asja, on asjakohased ja need kajastuvad kompromissides siis. no hüva, et arusaadavalt täna me neid kompromisse formuleerida ei saa, eks me kuuleme hiljem, kuidas nendega läheb ja kuulame nüüd variraportööre. härra Ashver, võib-olla härra Kolmel saab tema asemel sõna võtta, kuna teda ei ole. pean tunnistama, härra esimees, et ei ole ma praegu oluliselt informeeritud määral, mis võimaldaks mul äh, mõtestatult osaleda selles arutelus, nii et hetkel rohkem öelda ei ole kui härra Depree oleks siin, siis ta oleks äh, ilmselt sõna võtnud, aga nüüd Nils Torvalds, kes äh, teda esindab, oleks saanud seda teha, kui ta oleks kohal olnud, aga nüüd proua Nirjada. aitäh. tahaksin kõigepealt tänada kahte raportööri, et juba mõte nii paljudest muudatusettepanekutest tõenäoliselt põhjustaks igale ühele peavalu, nii et soovin neile jõudu muudatusettepanekute käsitlemisel ja äh, ja kõik loodame loomulikult võimalikult head tulemust sellest referendumist teatud saareriigis. peame äh, mõtlema tõsiselt nende piir, ülemiste piirväärtuste suurendamisele, oleme juba kuu, kuid sellest rääkinud, meil peab olema realistlik lähenemine äh, selle probleemi lahendamisele ning vajadused äh, seoses pagulastega ning nendega seotud küsimuste finantseerimisega nii Euroopa Liidus kui sellest väljaspool, nii jaotis kolm kui jaotis neli on siin olulised ning soovin siis raportööridele edu ja, ja loodan tulevasi arutelusid sellel teemal. et äh, selge julgustussõna meie raportööridele, härra Margal. tahaksin tänada meie raportööre tehtud töö eest. usun, et meil on laual hea raamistik järgnevaks tööks, olgugi et loomulikult selle põhjal me praegu hääletada ei saa, aga ma olen kindel, et meil on võimalik siis jõuda tulemuseni, mida saab toetada enamus. ning toetan ka seda, mida varem öeldi, et see raport peaks tõesti olema Euroopa Parlamendi raport, me peaksime saatma selge Euroopa Parlamendi sõnumi selle raportiga ning väljendama oma mõtteid, oma veendumusi, mis äh, jäävad muutumatuks, sõltumatult sellest, missugune tuleb teatud ähm, rahvahääletuse tulemus. sest meie oleme siin kodanikke esindamaks. oleme esitanud äh, seitsekümmend muudatusettepanekut. mõned ütlevad, et neid on liiga palju, aga ma olen kindel, et kümne või üheteistkümne olulise muudatusettepanekuga saame me teha märkimisväärset tööd, sest need on peamised kriteeriumid nende küsimuste osas, mis on meile olulised. on teatud kvantitatiivsed ja teatud kvalitatiivsed küsimused. kvantitatiivses osas oleme mitmel puhul leidnud, et on vaja suurendada neid ülemisi piirväärtusi. ent eh, kriteeriume määratlemata, konkreetseid summasid määrata, määratlemata, nüüd üritame olla täpsemad. soovitame ülemist pii-, eh, siis ülemist ja alumist piirväärtust oma vahendite osas, mis on siis sada viiskümmend miljonit täiendavat eurot, mis ei ole väga suur summa ning alumine piirväärtus võiks olla komisjoni algne ettepanek, sest see on komisjoni loogika ju, kaheksakümmend viis miljardit, vabandust. nii et me ei pea tingimata jääma selle alumise piirväärtuse juurde. kindlasti mitte. aga ometi peaksime püüdlema ka suurema konkreetsuse poole. mis puudutab nüüd kvalitatiivseid aspekte, siis on meil siin vaja selget raamistikku, mis paneb paika Euroopa poliitika raamid ning strateegilised eesmärgid. kõik, mis me praegu otsustame peaks olema kantud eesmärgist realiseerida Euroopa kakskümmend kakskümmend eh, eesmärgid keskkonna, sotsiaalpoliitika, teaduspoliitika, arendustegevuse vallas. meil on selged arvmõõdikud ees ning me peame nüüd eh, otsustama, kuidas me need saavutada kavatseme. ning edasi nüüd meie rahvusvaheliste kohustuste internaliseerimine. Eh, see on äärmiselt oluline ja vajalik. sellepärast, et eh, kus, praegu on kõige keerulisem olukord pagulastega, Rumeenia pagulastega ning siin on meie rahvusvahelised kohustused. Te ütlete mulle selle peale, et oi, aga need on pikaajalised kohustused, need asjad on väga keerulised, ei ütlen mina, et need vajadused on praegu selgelt olemas, me ei saa jääda kurtideks nendele abihüüetele, mis meie kõrvu jõuavad ning äh, oleme veendunud, et tuleks üle vaadata raamistik selleks, et saavutada parem sünergia ühtekuuluvuse ja konkurentsivõime vahel. rääkisin strateegiast kakskümmend kakskümmend ning äh, see tundub mulle selles plaanis olema täitsa selge ja peaksime hakkama mõtlema juba strateegile pärast kaks tuhat kakskümmend aastat. üks ei saa läbi teiseta, nii et äh, ühelt poolt äh, mõelda sellele, mis järgneb aastal, aastale kaks tuhat kakskümmend ning äh, avada uuesti arutelu omavahendite osas selle, selle ajani. loodan, ootame endiselt kõrgetasemelise töörühma raportit, ma ei tea, kuna see tuleb, ning äh, kas see vastab sellele, mida meie sooviksime näha omavahendite osas me võiksime siin hakata mõtlema uutele kontseptsioonidele, uutele mõtetele, näiteks finantstehingute maks, süsinikumaks on mõtted, mis on juba välja käidud päris tükk aega tagasi. ning me peaksime lõpuks hakkama neid arvestama öö, äh, oma mõtetes öö, äh, perioodist, mis järgneb aastale kaks tuhat kakskümmend ning äh, veel üks asi, mis on niisuguse võimatuse hõnguga praegu, ehk siis kokkulepe Euroopa eelarve osas, millega ei kaasneks häbiväärseid kokkuleppeid eh, Euroopa Liidu väliste riikidega, mida rahastatakse Euroopa eelarvest. härra Sani. aitäh, ka mina tahaksin tänada ähm, raportööre tehtud töö eest ja tahaksin avaldada neile tunnustust selle eest, et äh, analüüsisite läbi kõik need muudatusettepanekud, neid oli tõesti palju. ja lühidalt meie seisukohast, sest see puudutab äh, neid äh, aspekte, mis me panime sisse ka oma muudatusettepanekutesse. me oleme üritanud lisada rohkem realismi siia raportisse, mis on äärmiselt poliitiline ja nagu ennist ka ütlesime, äh, me oleme jõudnud selle raportini väga keerukatel aegadel Euroopa Liidu jaoks. olen varemgi selles teemas sõna võtnud ja ma usun, et mis puudutab nüüd äh, mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamist, siis me peame olema äärmiselt realistlikud. Euroopa Liidu eelarve ei peaks lahendama kõiki Euroopa Liidu probleeme. väga tihti nõuame me enamat sellelt eelarvelt, kui tegelikult on võimalik saavutada ning äh, muidugi mõista äh, tekivad raskused on ilmselged siis, sest vahendeid on vähe. me peame arvestama majandusliku olukorraga, mis on samuti äärmiselt ebastabiilne seega me peaksime olema jah, ratsionaalsed, ka oma vahendeid ratsionaalselt äh, kasutama. Äh, kordaksin üle, et on tõesti esmatähtis mõista, millised programmid, millised kuluallikad äh, on sellised, mida on vaja rahastada ja mida saab rahastada Euroopa Liidu tasandil kõige tõhusamalt ja mida saab rahastada kõige tõhusamalt just riikide tasandil makroprogrammide puhul näiteks tuleks ka sellele mõtelda ja lisaks veel äh, muud äh, erivahendid, mis on loodud nüüd viimaste kuude jooksul selleks, et äh, toime tulla kriisiga, kriisidega, mis meie ees seisavad, nagu rändekriis, investeeringute kriis, osaliselt ka majanduskriis, selleks on loodud kaks peamist instrumenti, üks neist on siis Junckeri plaan ning selle jaoks on ka eelarvest ette nähtud teatud vahendid. esimene läbivaatamine, esimene aruanne komisjonilt näitab, et tulemused tegelikult ei ole rahuldavad. ja teiseks kokkulepe Türgiga. siia, siin on jällegi mitu miljardit eraldatud Euroopa Liidu eelarvest ning me näeme, et seda on keerukas ellu rakendada ning äh, tõenäoliselt äh, see tulu, mis me saame nende vahendite kasutamisest, ei ole äh, optimaalne. igastahes ma loodan, et saame selle raporti raames edasi koostööd teha ka teiste variraportööridega selleks, et jõuda sellise tulemuseni, mis oleks realistlik ning et me igaks, nõuaksime Euroopa Liidu eelarvelt seda, mida on võimalik praeguses majanduslikus ja poliitilises olukorras teha. aitäh, härra Soltek, kas te viibite saalis? tundub, et mitte. ja siis annan sõna kolleegidele, kes see sõna soovivad. proua Kaarde Sabal. aitäh sotsialistid samuti esitasid mitmeid muudatusettepanekuid. ma loodan, et raportöörid ei pahanda meie peale, kui me neile lisatööd anname nüüd. Nende muudatusettepanekute eesmärgiks ei ole äh, mitte proua Toma ja härra Albreti äh, raportit täielikult muuta, sisuliselt me oleme nõus, aga me tahaksime rõhku panna mõningatele elementidele. ma ei hakka kõike mainima, vaid kõige olulisemaid. esmalt oma vahendid. muidugi mõista tuleb rääkida kuludest, tuleb äh, mõista seda, kuidas me kasutame eelarvet aga samas tuleb äh, ka vaadata seda, kuidas oleks võimalik rohkem vahendeid saada ning siinkohal tuleks täpsustada veelgi enam seda, millised võiksid olla erinevad maksud. ehk teisisõnu, kõik need asjad, mida arutatakse kõrgetasemel töörühma äh, poolt ning äh, ka maksupoliitika, võitlus äh, maksudest kõrvalehoidmise ja maksude optimeerimise vastu, harmoneeritud ettevõtlusmaksud, äh, ühine maksubaas, need on ühed muudatusettepanekud ja teise, teine plokk meie muudatustest arvestab COP kahekümne ühega, võitlusega kliimamuutuste vastu, bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine ja muu. siiani ei ole sellega arvestatud ja ma usun, et mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisel tuleks aga selliste küsimustega arvestada. samuti esitasime muudatusettepaneku äh, ÜPP kohta mitte reformimiseks, vaid äh, selleks, et vältida katseid hakata rahastama uusi poliitikaid, äh, kui ÜPP enda vahendid on ära kulutatud me leiame, et selline lähenemine ei oleks õige. ÜPP raames ei, eelarvest ei peaks muid poliitikat rahastatama mis puudutab põgenikke, siis siinkohal äh, oleme nõus, et liikmesriigid peavad kinni pidama oma kohustustest, kui liikmesriigid äh, äh, stabiilsuspaktist kinni ei pea, kui neil on üleliigne defitsiit, kui komisjon on määranud neile trahvid ja sanktsioonid, siis sellisel juhul kui jällegi teised liikmesriigid peavad kinni põgenikega kaasnevatest nõuetest, siis ka seda tuleks tunnustada. lisaks sellele on meil ka ettepanek tehtud reservi loomiseks tulevaste kriisidega toimetulekuks, ükskõik milline see kriis siis ka ei oleks. praegu me näeme, kuivõrd laiaulatuslik on põgenikekriis, aga me oleme näinud, et on puudujääk ja äh, me ei saa tegutseda sellepärast, et lisaks finantsraamistikule ei ole meil mingeid väliseid reserve. see aga tuleks, äh, see reserv aga tuleks luua. lisaks sellele on olemas seos äh, mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise ja kaks tuhat seitseteist eelarve vastuvõtmise vahel. mitte seetõttu, et kuidagi survet avaldataks, vaid lihtsalt see on loogiline, kui me räägime mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisest, siis see mõjutab muidugi ka kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend eelarveid, seega ei oleks loogiline, et me räägime läbi kaks tuhat seitseteist eelarve üle, ilma et me oleksime enne ähm, läbi arutanud omavahel äh, mitmeaastase finantsraamistiku äh, küsimused. jah, see on küll paljulubav. härra Dešovski Thank you, minister. suur tänu, härra esimees. ma räägin ainult väga lühidalt sellest, mida arvab eh, Liibe komisjon, mina olen seal arvamuse koostamisel olnud variraportöör. kodanikuõiguste komisjon on väga konstruktiivselt lähenenud sellele asjale. me ei ole välja pakkunud elemente, mis lähevad vastu Euroopa Liidu positsioonidele ja meie eesmärgiks ei ole lahti lammutada olulisteks asjadeks äh, eraldatud vahendeid. rahvapartei jaoks on väga oluline finantsmäärustik ja seega on meie jaoks oluline see, saata ka selge sõnum komisjonile selle revisjoni osas. kaks olulist teemat minu meelest tuleb vaatluse alla võtta kõigepealt äh, pagulaste vood ja siis äh, terrorirünnakud. mõlemad nähtused on äh, poliitikat muutnud Euroopas ja sellepärast ongi oluline mitmeaastane finantsraamistik läbi vaadata. kolmkümmend kuus muudatusettepanekut esitas libe komisjon, viis väga head kompromissi on sõlmitud ja hääletusele tulevad need siis järgmisel nädalal ja ma arvan, et me pakume ka omapoolsed lahendused äh, siis selle arvamusega selles äh, väga heas äh, raportisse ja heasse arutellu, mis on ka oluline. suur tänu, Jan, ja suur tänu, Isabella, suurepärase tehtud töö eest! suur tänu! härra Manka saab järgmisena sõna. suur tänu, härra esimees mina tahaksin omalt poolt ka tänu avaldada mõlemale raportöörile, raport on suurepärane. aga minu küsimus on võib-olla suunatud rohkem komisjonile. me oleme komisjonilt palunud äh, raportit või ülevaadet mõjuanalüüsi kohta ja selle alusel me saaksime langetada palju paremad otsused äh, mitmeaastase finantsraamistiku ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve osas, mis puudutab väljamaksete vi viibima jäämist me oleme astunud nüüd kolmepoolsetesse läbirääkimistesse ja nõuame, et komisjon esitaks mõjuanalüüsi selle aasta lõpuks, et mida tähendab tegelikult äh, see, et need maksed on jäänud viibima. milline oli selle graafikust mahajäämise mõju aastal kaks tuhat kolmteist kuni viisteist kõikidele osapooltele. ja komisjonilt oleme me veel palunud esitada al-, esitada algatus noorsootööpuuduse vahendi kohta, kolleegid, teil on võib-olla veel meeles, et me sellest eh, viimaste läbirääkimiste ajal palju rääkisime ja leppisime kokku, et me palume seda, et liikmesriigid esitavad meile ülevaate selle, kui kasulik on olnud liikmesriigiti see noorsooalgatus. ja nüüd siis ettepanek kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kohta. me oleme palunud äh, komisjonilt konkreetselt, et aprilli lõpuks kaks tuhat kuusteist esitaksid nad omapoolse ülevaate hinnangu äh, noorsooalgatuse kohta, ma ei tea, kas see on esitatud või ei, mina pole seda igal juhul näinud seni ja kolmas asi, mida ma rõhutaksin, on Euroopa strateegiliste investeeringute fond, EFSI. me teame, et sellest vahend, vahend, fondist hakatakse rahastama väga kõrge riskiga projekte, mida e-, muidu ette ei võetaks. me teame, et on selliseid projekte näiteks üks konkreetne projekt, eh, elamute sooja, soojustamine, umbes nelikümmend tuhat eh, korterelamut ja see projekt oleks tegelikult olnud võimalik ka ilma EFSita ei oleks sugugi olnud vaja Horisondist kaks tuhat kakskümmend või muudest eelarveridadest äh, vahendeid vähendada selleks, et selliseid projekte lahendada, mida oleks võimalik lahendada ka teiste vahenditega ja EFSI kohta mul ongi see küsimus, kas tõesti siis on EFSI-ga nii, et sellest rahastatakse ainult kõrge riskiga projekte või rahastatakse ka teistsuguseid projekte? ja niikaua, kuni meil ei ole taustinfot, ei saa me oma otsuseid langetada, neid mõjuhinnanguid on meil hädasti vaja. suur tänu! härra eh, Nigrescu. suur tänu, härra esimees. ka mina tahaksin tänada meie raportööre, aga võtsin sõna selleks, et rõhutada midagi, mida olen rõhutanud ka oma muudatusettepanekutes nimelt äh, teatud äh, lõikude sõnastus. minu meelest äh, sõnastus jätkab kohati sel-, jätab kohati sellise mulje, et me tahame ühtekuuluvuspoliitikat, ühtekuuluvusvahendeid oluliselt muuta. ja minu meelest äh, ei saa me kindlasti toetada ühtekuuluvuspoliitika ohtu seadmist ja me ei pea hakkama rääkima ühtekuuluvuspoliitika vahendite tulevikust täna, selleks ei ole praegu õige hetk see tuleb selgelt välja öelda idapoolsed liikmesriigid on öö, äh, otseselt sõltuvad öö, äh, nendest vahenditest ja me, neid on meil vaja selleks, et jõuda järele lääneriikidele. aga lisaks sellele see teema öö, äh, sellest on küll väga palju räägitud, aga tuleks siiski öelda, et idapoolsed riigid peaksid olema ka natukene solidaarsemad. jah aga ei saa Ühtekuuluvusfondi vahendeid selle solidaarsuse nii-öelda lõksu panna ja öelda, et ilma solidaarsuseta Ühtekuuluvusfondid, äh, neid kärbitakse ja ma arvan, et see ei ole õigne, õige lähenemine mis nüüd puudutab äh, noorsooalgatusi, äh, millest rääkis ka härra Manka, ka mina arvan, et siin tuleb selgelt nõuda tulemusi, mitte ainult liikmesriigiti, vaid ka komisjoni poolt ja tõesti eh, tuleb eh, vaadata, millised on olnud senised saavutused ja milline võiks olla komisjoni ettepaneku tulevik. mis võib olla nende meetmete tulevik, mille on eh, komisjon ette näinud noorsoo jaoks, mitte ainult töötute noorte jaoks? sellest teemast on küll raportis väga palju räägitud, aga ma oleksin nõus ka sellega, kui seda natukene põhjalikumalt lahti kirjutataks. suur tänu! proua Presso. Merci, monsieur president Je.... suur tänu, härra esimees. ma esitaksin ühe küsimuse meie raportööridele, aga ka komisjonile. ma ei saa seda panna muudatusettepanekutesse, kuivõrd nende arengud on palju, on olnud väga hiljutised. komisjon väidetavalt kavatseb esitada mingisuguse EFSI plaani Aafrika jaoks. ja selle aluseks oleks siis põhimõtteliselt EFSI mudel, e-, Euroopa fond, mis peaks siis omama teatud võimendusefekti üheskoos erafondidega. ja kuuskümmend miljardit eurot peaks olema selle fondi suurus Äh, tegemist on siis operatiivfondiga, millest rahastatakse Aafrika riikides arengutegevust, äh, olgu siis tegemist lähteriigiga pagulaste jaoks ja sõlmitakse siis äh, väidetavalt kavade kohaselt sarnased lepingud, nagu on sõlmitud Türgiga nüüd, selleks et need riigid kontrolliks siis paremini pagulaste voogusid aga nagu ma aru saan, põhimõtteliselt äh, on tegemist koostöö ja arengufondiga Aafrika jaoks, ega seega mitte ainult pagulasfondiga. ja kas oleks võimalik äh, neid asju kontrollida? sellel oleks ju oluline mõju ka finantsraamistiku revisjonile kui tõesti sellised ettepanekud on tulemas, siis äh, sellega tuleb arvestada ka eelarveperioodi vahendite puhul praegusel eelarveperioodil. minu meelest oleks huvitav. lugesin seda ajalehest nimelt, et äh, sellised kavad nagu on ja tahtsin lihtsalt teada, et kas sellel jutul on ka tõepõhja all ja võib-olla meie kaks raportööri võiksid äh, küsida selle asja kohta. suur tänu, komisjon vastab kohe, ma annan endale sõna. võib-olla on seal tõesti midagi ettevalmistamisel ja kas nad enne kahekümne kolmandat juunit üldse tahavad midagi öelda? härra Pööge. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin tänada meie raportööre ka täiest südamest äh, selle äh, raporti eest ja ma olen mõned muudatusettepanekud esitanud kolmanda ja neljanda peatüki osas, aga vastaksin kõigepealt sellele, mida ütles härra Negrescu. ega solidaarsus ei ole ühesuunaline tee ja loomulikult on ühtekuuluvusvahendid ette nähtud konkreetseks eesmärgiks ja seega on täiesti äh, legitiimne, et kõik osapooled täidaksid oma ülesannet ehk teisisõnu äh, liikmesriikide ümbrikuid, et neid ei hakataks lahti lammutama, hea küll, aga see küsimus ühtekuuluvusfondide struktuuri äh, tuleviku kohta üldine, selleks et tagada areng, on iseenesest juba päris huvitav arutelu ja, ja selle ülesande me peaksime endale ka võtma. aga viitaksin sellele ka, mida ütles kolleeg Presso hetk tagasi täna äh, hommikul esitasin ma ka juba siinsamas komisjonis äh, mõned äh, sarnased küsimused, sest loomulikult tekib küsimus, et kas see, mis praegu meedias tilgub, et meedia, et komisjon kavatseb teha juuni alguses ettepaneku umbes kuuekümne miljardi suuruse fondi kohta, et kas see on siis selline EFSI taoline asi ja rahastamise osas ka, see on huvitav küsimus parlamendi jaoks, meil on ju veel kõigil meeles see aeg, kus EFSI üle käisid läbirääkimised, kus parlamendi väga olulised äh, rõhuasutused äh, lükati kõrvale. ja meeles on meil ka veel see kokkulepe, äh, mis äh, käisid kaasas äh, selle ettevõtlusfondiga. kui igal juhul äh, vahendid äh, aga ette nähakse, vaatamata arutelele, eelarves surve alla pannakse, siis tekivad sellega ju uued kohustused ja kui see tõesti toob äh, soovitud tulemused, siis ma olen sellega nõus, aga võib-olla äh, peadirektorid aitavad äh, meid ka natukene ja kinnitavad, et ei ole enam tulevikus nii, et tehakse ettepanek lootuses, et Euroopa Nõukogu riigi- ja valitsusjuhid kahekümne kaheksandal juunil selle paketi lihtsalt ära otsustavad selleks ei ole neil ju tegelikult legislatiivset õigusloomulist kom-, kompetentsi ja kui see asi tõesti niimoodi läheb edasi, siis me peame mingil hetkel pöörduma Euroopa Kohtu poole. ja teine küsimus peadirektorite mul on see, et kas see peaks nüüd siis kuidagi asendama selle praeguse revisjoni? ma arvan, et sellest ei piisa. jah, võib-olla sellega kaasnev mõttearendus on väga mõistlik, me ei räägi siin äh, vahenditest, mis suunatakse naaberriikide stabiliseerimisele, vaid me räägime sellest, millised on need programmid, millise kvaliteediga nad on, et, et me tõesti ka tulevikus nende vahenditega saavutaksime rohkem tulemusi kui seni. kuid samas Türgis äh, on äh, praegu koos äh, donorite konverents, ma ei tea, kui palju riike neid seal ka on, kes võtavad ÜRO egiidi all vastu kohustusi ja me oleme juba näinud seda, et need pikaajalised kohustused, mis võetakse, on minevikus olnud väga küsitavad. nii et kui me räägime sellest revisjonist, siis me peaksime rääkima sellega seoses ka meie Euroopa Liidu kohustused rahvusvahelisel tasandil, me oleme ju ometigi suurim doonor äh, ja see tähendab seda, et äh, me peame mõtlema ka sellele, kuidas äh, stabiliseerida oma vahendite kasutamist, näiteks ÜRO äh, hädaabivahendid, kus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli vähem vahendeid kui aastal kaks tuhat neliteist, mida see tähendab, millise õppetundi see annab ja mida see tähendab meie keskpikale eelarve planeerimisele? ja loomulikult väga tähtis küsimus. meie oleme oma programmid ümber korraldanud komisjon näitas üles tohutut loovust ja eelarve pädevate organite loovust. ei tähenda see kõik aga veel seda, et me oleme sellega lahendanud kõik probleemid, mis seisavad meie ees veel enne aastat kaks tuhat kakskümmend ja väljamaksete kulukohustuste probleem äh, jääb ülesse komisjon kannab suurt vastutust selle eest, et need asjad äh, mõistlikult kokku pannakse äh, ja et nad näitaksid üles äh, ka eeskuju. Nemad ju on ju meie eelarve haldajad. me peame leidma, kas mõistlikud lahendused, mille osas me peaksime siis väga kiiresti läbirääkimised korraldama või me läheme üle aastasele eelarvestamisele. alternatiiv on ju täiesti olemas ja kahe variandi vahel, kahele variandile lisaks rohkem variante ei ole. ja ma arvan, et see on asi, millest me peaksime algusest peale hakkama rääkima ja ka selle raporti puhul need teemad sisse võtma. suur tänu. ja viimasena saab sõna härra Sarvamaa. suur tänu, härra esimees. kõigepealt ma tahaksin väljendada oma tänulikkust ja võib-olla isegi äh, imetlust meie raportööride osas, imetlusest siin majas palju ei räägita, räägitakse rohkem administratsioonist. aga teinekord tuleb ka imetlust väljendada. see struktuur on siin väga hästi paigas ja see on väga hea asi. ja ma ei, ei lasku siin seega teie töö kiitmisesse, selleks seda ei ole vaja. aga üks asi tekitab mulle selles jäigas äh, struktuuris muret. eriti kui me räägime pakilistest asjadest, äh, millest rääkis härra Pööge. me räägime pakilistest küsimustest, me räägime järgnevast paarist aastast ja see milles tuleb ka läbirääkimistel võidelda. nii et minu meelest tuleks siin rohkem lisada midagi konkreetset pakilisemate asjade kohta. me oleme andnud selles raportis praegu selge ülevaate tausta kohta, aga näiteks põllumajandus, ma ei hakka seda siin tolmu üles keerutama enam palju leierdatud teema, aga sellegipoolest minu meelest on kõik tõlgenduse asi. näiteks on siin raportis lõik, lõik kakskümmend põllumajandussektori kriisi kohta. minu, mina ei saa aru, miks meil peaks see lõik olema siin sees see ei lähe ju tegelikult absoluutselt äh, vastu ÜPP juhtmõttega, kui me nõuaksime selget sõnastust, et kui on tõsine kriis, siis meil peavad olema ka piisavad vahendid selle kriisi äh, maandamiseks. nii palju siis põllumajandussektorist, äh, et miks ma esitasin muudatusettepanekud. kui te nüüd peaksite arvama, et need, neid te vastu ei võta. aga pakilisus on minu meelest äh, see, mis mulle kõige rohkem muret tekitab, ma tahaksin selles osas äh, selgemat, jõulisemat sõnastust. ja ka see osa, mis puudutab äh, maailma pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, siis ka siin oleks või võib-olla ka mõistlik väga selgelt välja tuua meie koja roll selle kohta eriti midagi ei ole öeldud, kuigi me ise sellest oleme viimased kaks aastat äh, pikalt ajalt rääkinud, nii et võib-olla peaks siin natukene selgemalt sisse kirjutama ka Euroopa Parlamendi rolli selles maailmas. suur tänu! ja võib-olla lubate ka mul teha ühe kommentaari meie fraktsioon nimelt äh, ei võtnud sõna veel meie jaoks on väga oluline noorte tööpuudusega kaasnev äh, traagika Euroopas ja kui oluline on meie jaoks see, et vaadatakse üle need algatused, mis on tehtud äh, noorsootöö äh, hõivealgatuse puhul. aga üldiselt rääkides ma tahaksin öelda, et mõned riigid, kus on paigas väga hea praktikate süsteem kus äh, noh, näiteks äh, Saksamaa, Austria, Holland, äh, need on need riigid, kus noorte tööpuuduse määrad on peaaegu et olematud ja ma arvan, et me võiksime julgustada praktikate süsteemi ka teistes riikides, me käisime ju eelmisel nädalal Liibanonis ja Jordaanias ja need, kellega me rääkisime, ütlesid, et on väga tore, et noored panustavad kõrghariduse suunas, aga Äh, tagada tuleks ka see, et, et äh, rohkem võetakse ametiõppele. ja oluline oleks see, et Euroopa, Euroopa sees toetaks mobiilsust ja selles mõttes Erasmus äh, on kindlasti üks väga kasulik vahend, aga vahend, mille rahalised vahendid on piiratud. ja mina arvan, et ka praktikal olevatel, nii nagu tudengitel, peab olema võimalus äh, käia mujal äh, pool või aasta. ülejäänu osas olen ma nõus sellega, mida ütles proua Presso. tõesti on nii, et proua Mogherini kävit-, kavatseb teha avaliku seisukoha äh, rändeküsimuste osas ja tahab rõhustada, rõhuda sellele, et piiride ülesseadmistest ei aita, vaid tuleb tegeleda selle probleemi allikatega ja paljudes äh, Sahara tagustes riikides on äh, ju äh, Euroopasse mineku ajendiks see, et inimesed on tä-, täiesti meelehärmis ja küsime, mida see tähendab pagulasvoogudele, sealt tulevate inimeste arv kasvab järgnevatel aastal kindlasti nii et äh, komisjon võib-olla heidab valgust äh, esitatud küsimustele ja ärge siis äh, kiirustage, ärge põrguge tagasi ka siiruse eest ja kahekümne kolmandat juunit me ei tahaks jääda ootama selleks, et teada, mida komisjon arvab kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarveks, eelarve kohta. meil on siin mitmeid kõhklusi ja proua Calvino, kui olete nüüd valmis, siis annaksin sõna teile. Eh, jagate meiega oma seisukohti äkki ja ja räägiti siis eh, sellest, eh, mis on vajalik selleks, et jõuda kompromissideni. ja see vahearuanne, vaherevisjon, kuidas see peaks vastama parlamendi ootustele. see kriis, millega me oleme silmitsi, seab Euroopa tõsistesse raskustesse, sest et see näitemäng, mida Euroopa siin praegu esitab, on selline võimetute näitemäng ja on väga oluline, et Euroopa suudaks siiski täita oma ülesannet ja ei jätaks muljet, et äh, oleme vajumas ajaloo prügikasti, proua Calvino. aitäh, härra esimees. Te mm, lõpetasite oma sõnavõtu väljenditega, mis on väga, väga äh, pahaendelised. esimees, ma tahtsin teil, teid survestada. niisiis, tahaksin kõigepealt öelda, et me hindame väga ja täname teid äh, selle töö eest, mille on ära teinud raportöörid, kellega meil oli väga hea koostöö ning kes ka edaspidi tõenäoliselt teevad väga asjalikku tööd, leidmaks ühisosa, millest lähtuvalt on võimalik jõuda kokkuleppele Euroopa Parlamendis. oleme komisjonis praegu ette valmistamas finantsraamistiku ülevaatamist, ma räägin ülevaatamisest, aga võib-olla peaksin ütlema, et me räägime pigem vahearuandest, inglise keeles ütleb kõneleja. ja jätkab inglise keeles. ja loomulikult ei kavatse me kõrvale põigata vastuste andmise eest nendele keerulistele küsimustele, mis on täna tõstatatud. ning sisulistes küsimustes ei saagi seda teha, mis täna on kõlanud. ja oleme võtame arvesse need teie esialgsed seisukohad ja mureküsimused. aga ilma, et ma nüüd hakkaksin ette ennustama, mis tuleb äh, lõplik seisukoht meie poolt, lubage mul mingit, mõnede esialgsete tähelepanekutega esineda. kõigepealt üldine raamistik meie tehnilise töö kohta vahearuande ettevalmistamisel kõigepealt peame olema intellektuaalselt ausad ning esimene samm on läbi viia hindamine, see tähendab hinnata, vaadata, mis toimib, mis ei toimi ning, ning näidatagi, kuidas toimub siis praegune MFF-i rakendamine, mis seisus see on. tegemist on keerulise ülesandega, arvestades seda, et rakendamine on alles alanud teatud valdkondades, näiteks tõukefondide osas edasi selle aruande põhjal tuleb teha otsus, eh, kas algatada mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamine või muutmine või mitte ning kaks raportööri on samuti samast loogikast lähtunud. selles protsessis, nagu härra Pööge ja teised märkisid, kavatseme loomulikult tõstatada küsimusi ning äh, lähtuda mõistlikust lähenem-, mõistlikkuse põhimõttest oma ettepanekutes. ning me lähtume mitte ainult analüüsist kvantitatiivsete, vaid ka kvalitatiivsete elementide osas MFF-i rakendamise kohta. et kas need normid, millest lähtudes rakendamine toimub, on asjakohased või mitte ning vaatame ka küsimusi, mis on laiemad ja puudutavad ka järgmist MFF-i. nagu mõned parlamendiliikmed märkisid, tuleks mõnede probleemidega tegeleda kiireloomuliselt ja samas äh, on ka probleeme, kus, ähm, mis ei ole veel küpsed lahendamiseks äh, vahearuande, äh, vahe, ülevaatamise vormis või siis mis, mis muutuvad teravaks alles järgmise MFF ajal. teine tähelepanek nüüd. härra Maragalli ja, ja, ja proua Kadri Mustadesi tähelepanekud seoses oma vahenditega. nagu te kursis olete kõrgetasemeline omavahendite töörühm, kus osalevad ka parlamendi esindajad, on kohtunud äh, regulaarselt, on analüüsitud eri variante, eri lahendusi ning eesmärgiks on kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks saada neilt mingi aruanne. septembris äh, toimub parlamentidevaheline konverents, seitsmes-kaheksas september, milles äh, ma usun, selle komisjoni töö mängib väga olulist rolli ning ma tervitan seda, et Euroopa Parlament selle protsessiga väga põhjalikult tegeleb, seda jälgib, meie ka teeme seda ja märgiksin samuti, et omavahendite küsimused on küsimused, mis muutuvad oluliseks pigem järgmise MFF-iga seoses, mitte ei puuduta vahearuannet või ülevaatamist. ning kolmas tähelepanek, mis mul on, puudutab küsimusi, mis kõlasid seoses EFSI võimaliku EFSiga Aafrika jaoks ja seotud küsimustega. olen pressis, ajakirjanduses ka näinud ettepanekuid juba. Eh, mõnedes liikmesriikides on räägitud ka rändeleppest, president Junckeri reaktsioon on olnud positiivne, et me peame otsima lahendusi kõigilt kõigist võimalikest suundadest, ent eh, ei tasuks tõenäoliselt siit väga konkreetseid ettepanekuid väga lühikese aja jooksul oodata. olles seda öelnud, tahaksin veel kahte asja märkida. Euroopa Ülemkogu on kutsunud Euroopa Investeerimispanka üles kaaluma, kas võiks läbi rahastamisinstrumentide tegeleda rände aluspõhjustega, nii et investeerimispank kaalub siin võimalusi et võimendamaks oma rahalist osalust nende probleemidega tegelemisel, nii et sellega praegu tegeletakse, aga konkreetseid ettepanekuid veel lauale pandud ei ole. teiseks, komisjoni sees oleme analüüsimas seda, kuidas oleks kõige parem käsitleda neid äh, rände algpõhjuseid. tegime ettepaneku usaldusfondi loomiseks Aafrika jaoks just selleks, et rahad koondada ning praegu uurime, kuidas kõige tõhusam oleks kasutada juba eelarves olemasolevaid vahendeid, aga taaskord konkreetseid ettepanekuid hetkel seoses nende konkreetsete arvudega, mis täna on kõlanud, ei ole, nii et ma ei saa konkreetselt vastata nendele parlamendiliikmete küsimustele. ent loomulikult oleks meil hea meel rääkida teile nendest kohe, kui mingi põhjendatud ettepanek siin tuleb järgmistel nädalatel. ning äh, lõpuks tahaksin öelda positiivsel toonil, et meil on parlamendiga väga hea koostöö ning ma loodan, et see hea koostöö vastava dokumendi ettevalmistamisel jätkub samas vaimus järgnevate nädalate ja kuude jooksul, et jõuda kokkuleppele võimalikult pea, loodetavasti enne aasta lõppu nagu mõned parlamendiliikmed täna on ka märkinud. aitäh! aitäh, proua peadirektor! ja see koostöö tuleb kindlasti hea. ja see on väga hea, sellepärast et tõesti on vaja head koostööd. ning samuti nõukoguga. nüüd oleme julgustanud juba meie kaasraportööre eh, kompromisse välja töötama ja nüüd annan neile veel kord sõna, härra Olbrist. aitäh! usun, et eh, ega, ega mul palju öelda ei olegi, mõned märkused. kõigepealt aitäh teie lahkete hinnangute eest meie tööle. Eh, me oleme saanud seda teha, seda tööd tänu koostööle, et koostöö iseloomustab meie tegevust praegu väga hästi. esiteks tahaksin öelda, et oma raportis ei kavatse me, ei ürita me lahendada kõiki probleeme, me ei taha asendada Euroopa Komisjoni, hakata komisjoni eest komisjoni tööd tegema. raportis kajastub parlamendi poliitiline seisukoht, parlamendi enamuse poliitiline seisukoht ning me kavatseme öelda, et see, mida me ootame kavatsen välja öelda selle, mida ootame komisjonilt, mida ootame nõukogult, nii et seal sisaldub nii konkreetseid ettepanekuid kui ka mõtteid valdkondade kohta, milles tuleks hakata tegema otsuseid, sellepärast et need otsused on lihtsalt vajalikud, see on poliitiline seisukoht. me ei taha hakata mängima sama mängu, mida Euroopa Ülemkogu teeb eelarvega ja eelarve muudatustega, seda esiteks. teiseks oleme seisukohal, et vahearuanne või ülevaatamine on väga hea hetk hinnata, anda vahehinnang teatud poliitiliste tegevuskavade rakendumisele ning ma loodan, et komisjon seda teeb. ning eh, komisjonid parlamendis peaksid samuti seda tegema, sest eh, praegu on sobiv hetk mingite muudatuste tegemiseks, kui neid vaja on ning nagu proua Kovia ütles, meie seisukoht on täiesti selge. me ei ole dogmaatikud, et me, me tahame kohe algusest peale kõike muutma hakata. me korraldame kuulamised ning me korraldasime kuulamisi ja nende tulemusel on meil tekkinud arvamus, et äh, ülevaatamine on vajalik. ning äh, väga huvitav küsimus on näiteks seotud noortealgatusega. et kas me hakkame seda hindama või mitte see on ju sisuline küsimus, see on nagu härra Romanko ütles. Äh, mis puudutab nüüd neid riskiprojekte, et kas, kas tõesti kõige neid äh, riskantsemaid projekte on rahastatud? sest äh, me teame, et investeerimispank on keeldunud rahastamast teatud projekte EFSist, mis on loetud liiga riskantseks et mina olen raportöörina kuulnud, et eh, EFSist ei saadud raha sellepärast, et projektid loeti liiga riskantseteks. et kas see on siis ette nähtud riskantsete projektide jaoks või, või kust läheb see piir liiga riskantne? et see peaks selgelt ju olema välja toodud kuskil ning eh, ma mõistan olukorda ja probleemi millest rääkisid meie sotsiaaldemokraatidest kolleegid, ehk siis seos kaks tuhat seitseteist eelarve ja MFF vahel. rahvapartei ettepanek, ning me hakkame sellest erinevusest rääkima veel, on, et kas me peame enne läbirääkimisi kõik kaardid lauale panema. ehk see on siis seisukoht, millest tulenevalt me praegu neid vahendeid kasutama ei peaks. me ei taha tähelepanuta jätta, me ei taha hääletada ja kohustada raportööre kaks tuhat seitseteist aasta osas eh, teatud seisukohti võtma. et aga igal juhul me, me soovime osutada, et siin on selge seos ja mitte ainult sellega, vaid seos on ka tehnilise kohanemisprotsessiga. et tulemuspõhise eelarvestamisega ja kõigi nende teiste küsimustega, mida arutatakse järgnevatel kuudel. ning lõpetuseks usun, et eh, üks väga mõistlik element, millest me algusest peale me oleme rääkinud, on ühtekuuluvuspoliitika ja pagulased, nende vaheline seos. no keegi meist ei ole naiivne. mitut liikmesriiki on kritiseeritud passiivsuse eest, selle eest, et nad ei ole olnud solidaarsed ja kõik kaebavad praegu, et äh, raha ei saa kasutada, raha ei kulutata, mis on ette nähtud ning äh, summad, mis on ette nähtud konkreetsetele riikidele, äh, neid ei saa vähendada, aga neid on võimalik suurendada, ma rõhutan seda, et ja see on puhtalt poliitiline küsimus. ning ma rõhutan et ühtekuuluvusfondi regulatsiooni tuleks muuta, et seda oleks võimalik rakendada nende eesmärkide jaoks, seda lihtsalt ei saa muuta. seda lihtsalt, siin ei ole midagi parata. samas me oleme siin avamas Pandora laegast. ja me ei tohiks jätta tähelepanuta seda, et Ühtekuuluvusfond ja tõukefondid on ka majandusliku ülekande vahendid avatud turuolukorras ja avalikkus tegelikult väga teravalt tajub neid küsimusi, sest me oleme turu avanud ja ühisturg ilma ühtekuuluvuspoliitikata on sisuliselt suletud turg. nii et ühtekuuluvuspoliitikat on meil vaja tasakaalustamaks selle avatud turu mõjusid. ning küsimus, mis meil, e-, mis meile vastu, mis meie ees seisab, on, kus on see piir, kus on ülekandete õiglane piir ja mis ületab selle õiglase piiri, see on see arutelu, mis praegu käib. ja see puudutab ühtekuuluvuspoliitika tulevikku. mina olen ise Poolast. me ei tohiks seda tähelepanuta jätta, see on väga tõsine asi. me ei saa kogu aeg korrata ja korrata ja korrata, et, et oi, te olete meie käest saanud raha ja te ei tee seda, teist ja kolmandat. ja sest sa, meie võime öelda, et aga te võtsite ära meie turu. et see, see ei ole, need ei ole mingid almused et sellised arutelud peaksid lõppuma, lõppema, me peaksime olema avatud ning kasutama eh, raha, eelarveraamistiku ülevaatamist või, või võib-olla arutama seda järgmise raamistikuga seoses. me oleme parlamendis, me oleme poliitikud, inimesed on meie poolt hääletanud, me peame neile selgelt vastama, kus see piirväärtus on. ning eh, praegu on väga hea hetk selles arutelus. ma usun, et ja, ja kuna kõik tänasid meid, tahaksin ma tänada Isabelli tema tehtud töö eest aitäh, härra Olbist! et selgelt teil on väga hea meel, et te valisite eelarvekomisjoni, sellepärast et siin ei saa reaalsust eitada. Isabel. aitäh. teen lühidalt. kõigepealt tõesti, mul on väga hea meel, et ma valisin siis eh, oma eh, komisjoniks eelarvekomisjoni, sest me peame siin olema realistid ning eh, ning võib-olla me oleme isegi kõige realistlikumad realistlikumad kui komisjon, sest selles mõttes me, me, me teeme ju ettepaneku mitte peita pead liiva ning eh, vaadata reaalsusele otse näkku. sest eh, me elame reaalsuses ning reaalsus on praegu probleemne ja jääb probleemseks kui arvestame seda, nagu proua Bresso ja teised meile selgitasid, et no ma ei tea täpselt, kuidas on selle EFSI Aafrikaga, aga igal juhul peaks parlamenti enne teavitama kui ajakirjandust taolistest otsustest ja ettepanekutest. mina leian, et me saaksime teha koostööd, äh, ühiselt ehitada, praegu moodne sõna prantsuse keeles niisugusi lähenemisi teiste institutsioonidega ning mitte lihtsalt äh, ole, ol-, me ei peaks olema instants, kus, kust võetakse lihtsalt sobi-, sobival hetkel nõusolek. Äh, tänan kõiki kolleege, kes on minuga koostööd teinud, sest niisugused tänusõnad on kõigile julgustavad ning tahaksin öelda, et et me oleme praegu meelestatud väga positiivselt ja kui see on, ja, ja see positiivsus on, ma võlgnen selle eest tänu ka härra Olbristile, ja sellele, et me mõistame, et asi on edasilükkamatu, meil on väga suur vastutus ja me peame saavutama vajalikud tulemused. nii et see vastutus, see tahe jõuda tulemusteni, realistlikud märkimisväärsete tulemusteni, sunnib meid takka ning äh, tänu komisjonile meid toetamast. meie toetus on äh, väga tugev ja te tundsite seda täna kindlasti. aga parim tuleb veel homme. Äh, härra esimees härra Sarvamaal oli konkreetne küsimus põllumajanduspoliitika osas ja ma tahaksin sellele vastata. tõesti, ma ei vastanud, ma ei olnud väga täpne oma sõnavõtus, ma ei tahtnud öelda, et meil ei saaks üldse olla mingeid seisukohti siin põllumajanduspoliitika kohta. ei, ma tahtsin öelda, et et me ei saa lihtsalt põllumajanduspoliitika eelarveliste aspektide kohta siin sõna võtta. me ei saa hakata põllumajanduspoliitikat ümber ehitatama meil on praegu edasilükkamatu abi küsimuste käsitlemine küll võimalik, mis puudutavad põllumajanduskriise ning nendes küsimustes me saame küll äh, käsitleda seda teemat, aga mitte põllumajanduspoliitika aluste küsimusi. et, et siin on tegemist küll, ütleb esimees, asjadega, mida mõned kirjeldavad äh, targa protektsionismina, see ei maksa meie eelarvele küll midagi, aga tõenäoliselt oleks siin võimalik teha midagi, mis parandaks põllumeeste tulusid, suurendaks tulusid. ja tundub, et kõik komisjoni liikmed teid toetavad, te näete seda isegi, eelarvekomisjoni liikmed. aga komisjoni liikmed ka, proua Kalvin ju ütles seda väga selgelt. nii et aitäh selle töö eest, mille te olete ära teinud, aga nüüd käib mul pea natuke ringi, sest kui me mõtleme COP kahekümne ühele ja nendele kümnetele ja kümnetele miljarditele, kui me nüüd lisame veel kuuskümmend miljardit Aafrikale, siis ma ei tea, kas see on ikka hea mõte, sellepärast et mingil hetkel need eelarve äh, võrrandid või arvutused enam ei pea, aga äh, loodame, et kõik läheb hästi, esimesed märgid on positiivsed, kakskümmend kaheksa juuni kaks tuhat seitseteist eelarveprojekt äh, Claire Moody Äh, tänan teid väga, tema oli nõus oma raporti esitluse lükkama meie istungi lõppu ja nüüd olemegi jõudnud siis meie istungi lõppu. ja Claire, sul on sõna. aitäh, esimees, nende lahkete sõnade eest. ja ma loodan, et tasus ära oodata see arutelu, kuigi ma selles päris kindel ei ole. raport vabaühenduste kohta on teil laual. meie, see on meie arvamus äh, kontkomisjonile ning loodan, et see on hästi tasakaalustatud ja toob välja selle olulise rolli, mida vabaühendused märgivad, mängivad äh, tehtavas töös selles valdkonnas. no rõhutatakse, et meil peaks olema selgem äh, määratlus vabaühendustega tehtava töö kohta, mis aitaks parem parandada ka meie saa-, hangitavate andmete kvaliteeti selle tehtud töö kohta. ja see on seotud ka viimati arutatud raportiga, äh, mille eesmärgiks on tagada, et me teeksime ikkagi hästi informeeritud otsuseid ning oma raportis tervitame ka lihtsustamist ning ütleme, ja me pole siin ainsad, et lihtsustamist oleks vaja veel täiendavalt, et hõlbustada olemasolevate vahendite paremat kasutamist ning menetluste ühtlustamist, standardite ühtlustamist, näiteks DG Home ja DG Justi et äh, taotluste esitamise menetlused võiksid olla ühtlasemad. rääkides kaasrahastamisest ja piirmääradest, siis peaks olema kakskümmend protsenti, see kakskümmend protsenti, mis praegu kehtib, on päris asjalik, sellepärast et tegemist ei ole äh, mitte valitsusväliste üksnes organisatsioonidega, vaid ka erasektori organisatsioonidega ning kui hakata suurendama seda kaasrahastamist määra, siis sisuliselt tekiks olukord, kus valitsusvälised organisatsioonid ei saakski osaleda. ning ajastus on küsimus, mis on oluline mitte ainult selles programmis. kui tähtajad on väga ranged ja programm avatakse suhteliselt suure hilinemisega, siis võib tekkida probleem selle programmi rahade kasutamisega võrreldes olukorraga, kus siis oleks õigeaegselt see programm avatud ja ressursid kasutatavaks muutunud. ning lõpetuseks seoses väikeste valitsusväliste organisatsioonide vaba, vabaühendustega, ning see puudutab üksnes väikesi vabaühendusi, küsimus sellest, kuidas sularahaannetusi ja vabatahtlikult töötatud aega arvestatakse, muutub oluliseks. ent ootan siis huviga kolleegide kaastööd ning kolmekümnes mai on muudatusettepanekute esitamise lõpptähtaeg. ma loodan, et sellest oli kõigile tolku. aitäh selle esitluse eest, mida kõik ootasid ning nüüd pöördun kolleegide poole. ja härra Sesovski soovib sõna. <clears throat> Thank you very much, Mr Chairman. aitäh, härra esimees. rahvapartei variraportöörina pean asjasse siiski sügavamalt minema tahaksin samas juba algusest peale tõstatada mitu avatud küsimust. kõigepealt üldisem avatud küsimus. eelmisel eelarvekohtumisel hääletasime ekspertrühmade koosseisu küsimust. minul tekib küsimus, kuidas saaksime me seostada selle raporti, nimetatud raportiga. teine, konkreetsem avatud või konkreetsemad avatud küsimused seoses selle raporti eelnõuga on. kõigepealt jagan teie seisukohta selles mõttes, et väga oluline on, et meil oleks usaldusväärsed andmed valitsusväliste organisatsioonide rahastamise kohta. finantsläbipaistvuse süsteem milles siis äh, abisaajad annavad aru otse Euroopa Komisjonile ja registreeritakse arengufondist abisaajad, ei erista abisaajaid kategooriate kaupa, näiteks et kas tegemist on ülikooliga, erafirmaga või valitsusvälise organisatsiooniga. komisjon kogub äh, üksnes teatud liiki andmeid ja andmeid, mis on talle vajalikud selleks, et äh, täita oma maksekohustused või muud äh, finantstehingud sooritada. ning abisaajad ei ole kohustatud äh, märkima, mis liiki organisatsiooniga nende puhul tegemist on, nad peavad üksnes märkima, kas nad esindavad üksikisikut, füüsilist isikut või organisatsiooni või kas nende puhul on tegemist siis äh, füüsilise isiku või organisatsiooniga. pean põhjalikumalt analüüsima teie ettepanekuid, äh, mis on tehtud viiendas lõigus. Äh, suur kaasrahastamise määr kakskümmend protsenti ja punktis seitse konkreetsemalt, kus te osutate, et komisjon peaks uurima lähemalt siis võimalusi arvestada Äh, siis kas sularaha või, või Natura panuseid või vabatahtlikku tööd. tegelikult on siin juba olemas kahte liiki grandid, grandid tegevuste jaoks ja, ja siis tegevustoetused. grandid mingite konkreetsete tegevuste jaoks on ette nähtud töökavas ning äh, selles hinnatakse juba nende vastavust poliitilistele prioriteetidele. ning äh, nii taga, siis hinnatakse, et kas äh, ette pandud projekt toetab Euroopa Liidu poliitilisi eesmärke ma usun, et see on väga oluline ja me rääkisime sellest enne juba seoses MFF-iga, MFF-i ülevaatamisega. et niisugused märkused mul olid selle raportiga seoses ja ma suure heameelega olen valmis tegema teiega koostööd lõpliku formuleeringu paikapanemisel selle teksti osas ning loodan, et see tuleb sama hea nagu härra Olbrichti ja Isabel Toma äh, tekst. aitäh! kes veel soovib sõna? tahaksin tänada siis Claire Moodit selle raporti koostamise eest, millest ta meile rääkis. lubage, et ma räägin vajadusest läbipaistvuse järele. me, millest me rääkisime juba seoses Jordaania, Liibanoni ja Türgiga tundub, et äh, see olukord oleks märksa lihtsam, kui meie partnerid oleks need kas, kas siis valitsused või valitsusvälised partnerid äh, oleksid läbipaistvamad mm, oma tegevustes. ning äh, punkt seitse, väikesed vabaühendused. loomulikult on väga keeruline ühitada väikesi vabaühendusi, nende tegevust, nende nende keeruliste menetlustega, milles, mis tulenevad Euroopa Liidust, me ootame kõik, et neid lihtsustataks finantsmääruses ning äh, lõpetuseks tahaksin küsida, mis üks väike vabaühendus, mis, mis eristab ühte väikest vabaühendust äh, mitte väikesest või suuremast vabaühendusest? ja kui nüüd rohkem küsimusi ei ole, siis annangi sõna äh, kokkuvõtteks Glenn Moodile uh,. I'd simply like to tahaksin kõigepealt tänada mõlemad sõnavõtjad nende märkuste eest. et olete lati tegelikult äh, raporti jaoks, minu raporti jaoks väga kõrgele seadnud, võrreldes seda varasemalt arutatud raportiga. ootan huvi, ootan loomulikult põnevusega koostööd teiega selles, mis puudutab ühiste seisukohtade leidmist teie tõstatatud küsimustes. aitäh! aitäh! muudatusettepanekud, siis kui neid on, tuleb esitada kolmekümnendal mail kella kaheksateistkümneks ning arvamuste vahetus tuleb viieteistkümnendal juunil vastuvõtmiseks, arvamuse vastuvõtmiseks eelarvekomisjonis võib-olla mitte kolmekümnendal juunil, võib-olla kahekümne seitsmendal juunil, sest kolmekümnendal juunil äh, tuleb meil tõeline uputus sest tõenäoliselt jõuab meieni äh, kaks tuhat seitseteist eelarveprojekt. viieteistkümnendal detsembril Mägi on komisjon ette näinud hääletuse ning täiskogule peaks asi minema jaanuaris kaks tuhat seitseteist. niisugune on tulevikuperspektiiv selle dokumendiga seoses. ja tundub, et me oleme seega oma päevakorra ammendanud kas on küsimusi, mida keegi soovib tõstatada ja kui ei ole, siis lõpetan ma meie istungi ning äh, märgin samas, et järgmine kord kohtume viieteistkümnendal ja kuueteistkümnendal juunil. niisiis, meie istung on lõppenud, meeldivat õhtut kõigile!